okay, colleagues. hästi, kallid kolleegid, tere tulemast sellele välis- ja arengukomisjoni ühisele koosolekule. eelmisel või üle-eelmisel nädalal toimus meil ka ühine koosolek, kus me rääkisime muudatusettepanekutest sellele raportile, mille üle me hakkame täna hääletama ehm, meil on siin kaks kaasraportööri, Ele Valenciano ja Augustin Dias de Mera pagulase rändevoogude ohjamine ning Euroopa Liidu välistegevuse osas selles. tegemist on väga pika hääletusega. kas raportöörid soovivad midagi öelda, enne kui me asume hääletama või on kõik hästi? suur tänu, proua esimees. kolleegid, palun pöörake tähelepanu, mida öelda sooviksin lihtsalt kasutada juhust, et tänada Helenat suurepärase töö eest, mis on olnud väga konstruktiivne ja hästi tehtud ja minu meelest tegemist on keerulise küsimusega ja selle areng on olnud keeruline, kuid nüüd äh, on suudetud seda asja parandada veel viimastel tundidel ja arvan, et et äh, suudame teha kõik nii, et see keeruline küsimus võimalikult kähku äh, laheneks. ja see on kõik ja suur aitäh. hästi, Helena on rahul, nii et alustame hääletusega jah, suuline muudatusettepanek, selle üle hääletame kõige viimasena, alustame kõigepealt äh, sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanekud sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, see langeb ära, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kontrollime, sada kolmkümmend üks, hääletus on alanud. Ah, now it's yeah. My voting machine not working minu hääletusmasin ei tööta, ütleb esimees. kas kõik on hääletanud? kus ma näen tulemust? jah, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. So, Christian, ma arvan, Kristjan, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. väga napilt tagasi lükatud, nii et tasus küll kontrollida. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime kontrollime, sada kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud järgmiseks sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime. esimene osa kahesaja neljakümne ühest hääletus on alanud. Everybody... kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? rahvaparteil on üks hääl üle, Rahvapartei üks kaart välja. aitäh! aga kunagi pole liiga palju. nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. teine osa kakssada nelikümmend üks teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks ja kakssada seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada seitsekümmend seitse, kakssada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakssada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks ja kolmsada neli, sest nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus, kakssada üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kaks ja kakssada üheksakümmend üheksa ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kolmsada kolm hääletus on alanud. tulemus ei olnud päris selge aga nüüd on küll väga selge, sest tundub, et kõik ei jõudnud õigel ajal häält tõsta. hääletus on lõppenud ja suure häälenemusega vastu võetud, vabandust. mu sotsiaalkolleeg, sotsiaaldemokraatidest kolleegid ei tõstnud õigel ajal kätt, kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, järgmiseks kolmsada kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend neli. kontrollime, kolmsada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud väga,, väga-väga napilt, tulemus on täitsa tasavägine kolmsada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kolmsada kolmkümmend neli hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, eelmine oli tulemus, oli väga napp, nii et kui hääletage ja kohe. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend viis kahes osas. esimene osa kolmsada kolmkümmend viis hääletus on alanud. oi, vabandust, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kolmsada kolmkümmend viis, esimene osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kolmsada kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend kuus ja kolmsada kolmkümmend seitse ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kolmsada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja läheme nüüd kaks lehekülge edasi, kolmsada kuuskümmend kaks ja kolmsada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli kahes osas. esimene osa kolmsada kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa kolmsada kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kolmsada kuuskümmend neli, meie uue juhi muudatusettepanek, teine osa, kontrollime. Has everybody kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kolmkümmend, äh, kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelisada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kaksteist langeb ära, nelisada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. tõstke käsi, nelisada kaheksa, kontrollime sotsiaaldemokraadid, palun tõstke korralikult kätt. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud. nelisada kümme kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime esimest osa, nelisada kümme, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei hääl on üle, vabandust. hästi, nüüd on kõik hästi, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nii et tegelikult teil ei olnud seda vaja, seda lisahäält. teine osa nelisada kümme poolt, vastu. teeme veel kord, nelisada kümme teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, ei, see langeb ära. kompromissettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime teist osa, hääletus on alanud Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend üks ja nelisada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, olgu aga siinpool keegi ei tõstnud käsi, nelisada viiskümmend, kontrollime, hääletus on alanud. Everybody... kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Teil oli õigus, aga siis tuleb ka märku anda käega. nelisada viiskümmend üks kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime esimene osa, nelisada viiskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada viiskümmend kolm ja nelisada viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kuuskümmend, nelisada kuuskümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime esimest osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa teine osa ah,, selle üle me ei hääleta, sest see on kompromissiga kaetud. nelisada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada seitsekümmend seitse, nelisada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime nelisada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu. kontrollime, nelisada üheksakümmend seitse hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? lõppenud, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viissada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, viissada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada kümme, viissada üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kolmteist, viissada neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks viissada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud viissada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, viissada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud suure hääle enamusega. ja vabandust, Elli Schlein, jah. vabandust, esimees ma palusin äh, siiski liigu-, tahtsin, et kaamera siit eest ära liiguks, muidu meie hääli ei loo-, nähta. ei, ma vaatan täpselt, kuidas teil siin äh, raportöörid hääletavad, nii et ma tean küll, kuidas te hääletate. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada nelikümmend, nelisada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viissada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viissada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada nelikümmend kolm, viis, nelisada kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada nelikümmend neli, nelisada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada nelikümmend viis ja nelisada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud. viissada nelikümmend kuus ja nelisada kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud oo, nüüd oleme jõudnud juba põhjenduspunktide juurde. kompromissettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus, kompromissettepanek kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks ja nelikümmend kaks ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. aa oh, jaa, seda ma ei näinud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu kontrollime, kontrollime, seitsekümmend viis hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga võime kontrollida, seitsekümmend kuus hääletus on alanud tõesti väga palju erapooletuid oli, väga raske on öelda, mis on tulemus, tagasi lükatud. nii et tõesti, ma saan aru, et te ootate tõlget ja siis on väga raske kätt tõsta. kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapo-, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viited. üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek kaks kaasraportööridelt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, suuline muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd arvamused. nüüd on vaja rohkem hääletada, terve arvamus kõigepealt eelarvekomisjoni eelarve kõigepealt lõige kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitse langeb ära, järgmiseks kodanikuvabaduste komisjon, lõige üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud osade kaupa hääletus lõige kaheksateist, kes poolt, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, teine osa, lõige kaheksateist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud lõige üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu kontrollime, kolmkümmend kolm. Te väsite ära ja ma ei saa enam aru, kuidas te hääletate, nii et kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kuid tõesti napilt. kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja edasi lõige kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd suuline muudatusettepanek, uus suuline muudatusettepanek, mille on koostanud kaasraportöörid, annan sõna Helena Valencianole, palun. suur tänu, esimees. ütlen väga kiiresti, et see hääletus ja see raport peaks kajastama praegust olukorda pärast äh, Trumpi administratsiooni poolt äh, langetatud otsuseid. loen ette suulise muudatuse ettepaneku, väljendab sügavat muret hiljutise Ameerika administratsiooni poolt vastu võetud otsuse kohta äh, ajutiselt keelata seitsmest muslimi enamusega riigist riigi kodanikel eh, eh, sõita riigi ja katkestada USA pagulussüsteem, leiab, et selline diskrimineeriv otsus eh, õhutab immigratsiooni ja, ja, ja vastasust ja ksenofoobiat, see ei vasta rahvusvahelise õigusega ning Genfi konventsiooniga ning õõnestab jõupingutusi vastastikuse ähm, vastutuse ähm, jagamisest, kutsub üles Euroopa Liidu ja äh, liikmesriike, ähm, et nad kaitseks äh, ühiseid seisukohti rahvusvahelise kaitsesüsteemi õiguskindluse osas ja kaitseks eriti äh, Euroopa kodanikke. ja see on see suur, milline muudatusettepanek. kas keegi soovib? kas keegi soovib, kas kaasraportöö soovib midagi hääl-, lisada? ma olen absoluutselt nõus sellega, me kirjutasime sellele koos alla. okei, we will vote that amendment there. nii, hääletame siis selle üle. kes poolt? vastu? erapooletu? kontrollime jah, saame kontrollida. hääletus on alanud Has everybody, has everybody... kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud suure häälte enamusega. ja nüüd lõpphääletus, nimeliselt teeme seda, hääletus on alanud Had everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud päris suure häälte enamusega. palju õnne mõlemale raportöörile ja aitäh kompromisside koostamise eest, mis tegi selle hääletuse lühemaks, kui ta oleks võinud olla. ja ma leian, et koostöö oli väga hea, nii et aitäh kõigile kolleegidele.